Ähm, kandidaatriik, kellega meil on läbirääkimised äh, ja meie suhted äh, kandidaatriikide peavad olema, põhinevad vastastikusel äh, avadusel ja usaldusel, meie võtame läbirääkimisi Türgiga tõsiselt ja me peame tõsiselt välja ütlema selle, kus on arenguid toimunud, aga ka selle, kus on probleeme ja probleemid pressi- ja väljendusvabadusega Türgi kontekstis ei ole midagi uut me oleme eh, suure hämmastusega eh, näinud eh, Kiisi mm, pargis toimunud sündmusi ja eile nägime me taas reide, mis olid suunatud valitsuskriitiliste üksuste suunal ja sellega seoses me oleme ka mures olnud ning ja ähm, ähm, äh, see ähm, trend on midagi, mida me kindlasti jälgime. Äh, lugupeetud daamid ja härgid ähm,, äh, lugupeetud daamid ja härrad, ähm, demokraatlikes riikides ei tohi hirmutada ajakirjanikke ja seetõttu ma palusin Türgi äh, saadikud selgitamaks olukorda äh, ja ma võin ka äh, kindlasti teie nimel öelda seda, et me järgime murega seda, millised on edaspidised arengud Türgis. lugupeetud daamid ja härrad,